korraldamiseks kuue ja NF-i fraktsioonidelt IDRA komisjoni otsuse kohta alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, võttes aluseks raporti siseturu e, ühisreeglite kohta e, e, vedelgaasi valdkonnas ja hääletus toimub homme. mis puudutab otsuseid alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi transpordi ja tööhõivekomisjonide otsuseid läbi alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, pole ma saanud ühelt taotlust hääletuse korraldamiseks, seega võivad need komisjonid alustada ähm, äh, läbirääkimisi. tahtsin öelda ka seda, et proua Tarasov